Ladies and gentlemen, please take the seat. daamid ja härrad, palun võtke istet. hääletused suhteliselt tühiste raportite üle. I am so sorry that Mrs Oom did not listen to that mul on väga kahju, et äh, proua Omer Reuter minu kommentaare ei kuulnud. <laughs> Uh, point 14. päevakorrapunkt number neliteist. ütleb härra esimees, eh, eh, ilmselt päevakorrapunkt number viisteist, Montenegro resolutsioon, Charles Tannock, kas te soovite midagi öelda, härra Tannock, ilmselt on asjaga korras, eile õhtul arutasime seda asja, härra esimees, ja äh, saavutati konsensus peamiste fraktsioonide vahel, toetamaks kompromissettepanekuid, rohelistel olid mõned vastuväited, aga hääletusnimekirjades peaks olema selge, millised on seisukohad, nii et äh, läheme hääletuse juurde. suur tänu, härra Tsanok, hakkame pihta. on lõige üks, muudatusettepanek number kaheksa, poolt. vastu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 kontrollime, ilmselt lükati tagasi, aga kontrollime elektrooniliselt üle. neljateistkümnes. hääletus on avatud. nüüd suletud. nelikümmend üks poolthäält, kakskümmend vastu viisteist tagasi võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist on tagasi võetud, kakskümmend hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt vastu äh,, poolt, vabandust, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. hääletus on avatud. kahju küll, ütleb härra esimees millelegi, mida öeldi saalist. The vote is closed. hääletus on suletud no teil läks veel halvemini siis jah. vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, mu suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek number nelikümmend kaks järgmisel lehel. nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromissmuudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud. peame kontrollima elektrooniliselt. paljud ei tõstnud käsi, nii et hääletus on nüüd avatud elektrooniliselt. hääletus on suletud viiskümmend kaks on praegu hääletusel, vastu võetud kolmekümne kaheksa poolt, kahekümne kaheksa vastuhäälega. viiskümmend kolm. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud keerame lehte viiskümmend üheksa on järgmine. kahes osas. esimene osa inglisekeelses tekstis underlines charter poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. miks me üldse siis kahes osas võtsime? kuuskümmend. muu-, härra Vaigli muudatusettepanekuga koos poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. aga kontrollime hääletus on suletud. tagasi lükatud. Äh, kakskümmend üheksa pooltäht, kolmkümmend viis vastu, kuuskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu vist vastu võetud sama enamusega nagu enne. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend <laughs> poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt Kata, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kak-, kakskümmend kaks ütleb esimees teine siiski, number kaks. poolt, vastu. kell on äh, alles vähe, mul numbrid on kahekordselt silme ees, naljatleb härra esimees. tagasi lükatud, kolm ja neli, poolt, vastu, tagasi lükatud, viies, poolt vastu, tagasi lükatud kuus, poolt, vastu, tagasi lükatud seitse, poolt, kontrollime kuuendat. hääletus on suletud palun hääletage, et mitte ei jääks äh, valed tulemused. vastu võetud seega seitse poolt, vastu. kontrollime. suletud, tagasi lükatud vastu võetud, ütleb, parandab ennast härra esimees äh, neljakümne poolthäälega siin majas on mingisugune salajane enamus. So electronic vote on uh... üks ka poolt, vastu, poolt äh,, vastu võetud. lõpphääletusele nüüd elektrooniliselt. hääletus on suletud. kuuskümmend poolt häält, kaks äh, vastu, kaheksa erapooletut, Charles, õnnitlused. So we move now to Bosnia-Hertsego-. nüüd äh, Bosnia-Hertsegoviina. raportööriks siin on Doris Pakk. Doris, on sul midagi lisada? jah, ma paluksin, kallid kolleegid olge ettevaatlikud hääletuse ajal ja kõige parem on, kui te jälgite seda, mida mina teen, siin on kaks muudatusettepanekut, äh, mis minu meelest äh, teeksid rohkem kahju kui kasu tooksid. Äh, ja härra Prokk ütleb, et ega me ei julgekski teie, teie ettepanekutele vastu astuda, muud ei oleks ma teist oodanudki. muudatusettepanek number üks, kompromiss üks, vabandust, poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. osa kaks poolt. esimene osa kontrollime. hääletus on suletud nelikümmend kaks poolthäält, kakskümmend neli vastu. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, vastu võetud. nüüd siis kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu vastu võetud. ja nüüd siis järgmisena kompromiss viis poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt vastu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend neli, esimene osa poolt, vastu. ei, siiski, kuivõrd viiskümmend kolm võeti vastu, esimene osa langeb ära, teine osa seega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd viiskümmend viis poolt vastu. kontrollime palun, kolleegid. hääletus on avatud. suletud. kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend kaheksa vastu. viiskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud kompromiss, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, vastu võetud. seega kompromiss vii-, seitse, vabandust, poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek kaheksa, proua Korneliisen härra esimees, ma teeksin siia suulise muudatusettepaneku kompromiss kaheksa juurde, võtame välja sõnad tunneb muret äh, äärmuslike liikumiste suhtes me kutsume üles Bosnia-Hertsegoviina ametivõime võitlema religioosse viha ja vägivalla vastu, seda tihedas koostöös rahvusvahelise õigusega. kutsume üles teadlikkuse suurendamisele äärmuslike ohtude suhtes kogu Lääne-Balkani regioonil. Doris Pakk eile jõudsime kompromissini, mina jään selle kompromissi juurde, sellepärast et ma arvan, et see on õiglane. meie ei ole mitte mingisugused kontrollijad, meie hoiatame, et enne kui tsunami tuleb, tuleb ennast ette valmistada või selle vastu võidelda. no siis kompromiss kaheksa lihtsalt hääletusele poolt, vastu. see on vastu võetud. nüüd seitsekümmend kolm poolt vastu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend kuus, siin on osade kaupa hääletus, esimene osa poolt Ei. Ich entschuldige mich ausdrücklich für härra esimees, ma tõesti vabandan. esimese osa poolt on kes? vastu ja pärast paneme sinna järgi siis, mida me pärast kahetseme, ütleb härra esimees. poolt, vastu. ei ole selge. kontrollime elektrooniliselt. häält on suletud tagasi lükatud. seitsekümmend seitse kahes osas jällegi poolt, esimene osa poolt, vastu. erapooletud, see on vastu võetud. teine osa, tervitame piinamist seekord ma, ma saan küll aru, miks minu fraktsioon teise osa vastu on nii kiivalt. poolt. vastu. erapooletud. mulle tundub, et me peame seda kontrollima, aga tundub, et vist vastu võetud hääletus on suletud. vastu võetud. seitsekümmend üheksa on tagasi võetud, kaheksakümmend seega vastu. erapooletu vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. tagasi lükatud, parandab ennast härra esimees, kaheksakümmend viis poolt, vastu. kahtlane nii et palun, kolleegid, võtke osa hääletusest, tõstes käsi korralikult, kaheksakümmend viis nüüd siis elektrooniliselt. nüüd on hääletus lõppenud kolmkümmend kolm poolthäält kolmekümne nelja vastu, seega tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. Äh, üheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud kuhu me oleme jõudnud, küsib härra esimees ja leiab, et üheksakümne kolmandani poolt vastu, erapooletult vastu võetud. üheksakümmend viis nüüd, raportööri suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. ükssada poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on avatud hääletus on suletud. kolmkümmend kaks poolthäält, kolmekümne nelja vastu. minu kullipilk ei eksinud nüüd, aga sada üks poolt vastu. tagasi lükatud, sada kaks poolt vastu. seda peame ka kontrollima. tundub, et vist tagasi lükatud, aga kontrollime siiski üle, hääletus on avatud. suletud. kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend seitse vastu, tagasi lükatud. sada kaks, sada kolm poolt, vastu, vastu võetud. sada viis poolt, sada neli poolt, vastu, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu tagasi lükatud sada kaheksa poolt, vastu. kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud. kolmkümmend üks poolthäält, kolmkümmend viis vastu, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada üksteist poolt. proua Poskuurt palub sõna. härra esimees, ma tahaksin esitada suulise muudatusettepaneku siia viimasesse ossa siin muudatusettepanekust, kuivõrd minuni on jõudnud Horvaatiast info, et viimane osa äh, äh, selle silla ehitus, ava, ehituskavad on peatatud Äh, Horvaatia on äh, peatanud äh, silla ehitamise, mille vastu on Bosnia-Hertsegoviina olnud, kuivõrd see seab ohtu tema sadamapiirkonna, see on uus. kui proua Poskurt annab Horvaatiale raha, siis võib selle sillaga lõpuni ehitada, see on kena. põhjus, miks nad peatasid aga ehituse, see oli sellepärast, et rahast tuli puudus kätte nii et palun ärge tehke asju siin keerulisemaks, ma olen selle suuruse muutuse praegu vastu. loomulikult me võime hääletada. sada üksteist osas on see. sada üksteist hääletame nii, nagu proua Poskurt ette pani, ütleb härra esimees inimesed võivad ju oma muudatusettepanekut ise muuta, ta tahab ju iseenese muudatusettepanekut muuta, me võime selle üle ju hääletada. härra Lambsdorff, Toorisel on õigus, kui soolist muudatusettepanekuga ei olda nõus, lükkame tagasi, härra esimees ütleb, et kuulge, me võime olla ju viisakad inimese suhtes, me võime lubada tal oma muudatusettepanekut muuta, ei kuule, mida ütleb härra proua Pakk te võite ju kõik selle maha hääletada proua Pakk, see on täiesti uus punkt, ta räägib mingisugusest naaberriigist, seda silda ei saa nad ehitada, sellepärast et neil ei ole raha. ma ei saa ju siin äh, seda toetada, mida te arvate? mina ei saa ju Horvaatia eelarve osas siin lubada hääletada, seal ei ole mitte midagi pistmist Bosnia-Hertsegoviina raportiga, see puudutab ainult seda, et see sild läheb äh, üle nende maa Te teate ju kõik, millises olukorras me praegu kõik oleme ja Horvaatia on, kas me peame nüüd siin äh, sundima riiki tegema midagi, mille jaoks tal raha ei ole? sada üksteist hääletame esialgsel kujul ja proua Poskurt, tooge see asi pleenumis äh,, täiskogu ette. sada üksteist poolt meie toetame esialgset äh, viisi ütleb proua Pakk, aga siis vabandame ennast, et ikka vastu oleme. sada üksteist poolt, vastu, kontrollime. see on suletud. kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend viis vastu, silda ei tule. sada kaksteist proua Lunatšek on palunud sõna. härra esimees, mina jaoks ei ole see olnud selge, mina arvasin, et me hääletame esialgse versiooni üle. kui jah, siis on korras. sada kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. number kaks, see on suuline muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, vastu võetud. neljas poolt vastu, vastu võetud, tagasi lükatud, paraneb esimees, viis poolt, vastu, vastu võetud, kuus poolt, vastu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud üheksa suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, vastu võetud kümme poolt, vastu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud kolmteist, kolmes osas esimene osa poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu kontrollime palun viisteist kontrollime. hääletus on suletud. tagasi lükatud kolmekümne kaheksa vastuhäälega, kolmekümne kahe pooltele pool, vastu kuusteist poolt, vastu, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud üks poolt vastu, vastu võetud. kaks poolt, vastu, vastu võetud. kolm poolt, vastu, vastu võetud. lõpphääletus elektroonilisel kujul poolt. hääletus on suletud vastu võetud viiekümne kaheksa poolthäälega, kolme ei hääletuga, üheksa erapooletut. Doris, tunnustus teile. Hmm? We'll continue now. So uh, we move to liigume edasi Serbia juurde, meie Serbia raport. kompromiss üks, kes on poolt? esimees, esimees, kes on vastu? vastu võetud. Ehm, kas te soovisite midagi öelda? jah, enne kui me alustame, ma vabandan. tahan teha väikese muudatusettepaneku Ehm, muudatusettepanek saja viiekümne kolme osas, ütleb raportöör, tahaksin Makedoonia asendada Füüromiga, selle ettepaneku on teinud meie Kreeka sõbrad. see on vastuvõetav ja sooviksin teile selgitada oma seisukohta, mis puudutab muudatusettepanekuid sada kolmteist ja sada neliteist, sada kolmteist puudutab vähemust, sada neliteist puudutab Bulgaaria vähemust. sõnastus ei ole minule vastuvõetav nende kahe muudatusettepaneku osas, aga mul on kavas kirjutada Serbia ametivõimudele kiri, kus ma selgitan seda, et meie ootame neilt sama suguse tasemega ja kvaliteediga vähemuste kaitset, kui pakutakse Vojvodinas kogu Serbia territooriumil. et kõik vähemused saaksid samad õigused ja tuleb parandada ka suhteid Bulgaaria vähemusega. selle kirja me saadame järgmisel nädalal ja mm, enne, kui nad saavad läbirääkimiste alustamise kuupäeva, peaksid nad Kesk-Serbias oluliselt olukorda parandada. aitäh, ütleb esimees. kui me jõuame nende muudatusettepanekute juurde, siis võtame arvesse teie märkusi, aga nüüd läheme hääletuse juurde. kompromiss üks, kes on poolt, vastu sada viiskümmend kolm, ei, ei, me ei, praegu ei alusta arutelu, ütleb esimees. aga raportöör tegi suulise muudatusettepaneku. me räägime sellest siis, kui me jõuame selle muudatusettepaneku juurde. sobib? niisiis, kompromiss üks, kes on poolt? vastu? vastu võetud nüüd järgmine lehekülg kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kaks. kompromiss kaks kes on poolt? kakskümmend üheksa nüüd, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend, kolmkümmend, kes on poolt, vastu, kontrollime üle kolmkümmend. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend neli vastu, kolmkümmend poolt. kompromiss kolm. kes on poolt? vastu? vastu võetud. ja nüüd liigume edasi, nelikümmend tagasi võetud, see on tagasi võetud, kompromiss neli on järgmine. aitäh, esimees. tahaksin teha suulise muudatuse ettepaneku, mis puudutab kompromiss neli lõpuosa viimast lauset, kus on öeldud, kus on öeldud, tervitab selles mõttes kahe teebloki kõrvaldamist Serbia poole pealt halduspiiril. teen ettepaneku muuta ehm, Äh, Serbia pool äh, tema haldusterritooriumil mm, nii-öelda Serbias. selle ettepaneku lükkan tagasi, ütleb esimees. kompromiss neli, sellisel kujul, nagu ta oli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. esimene osa oli see. nüüd, kes on teise osa poolt? teine osa vastu, tagasi lükatud. nüüd viiskümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend üks, siin on kaks suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend kaks. ei, see lükati taga, see langeb ära, viiskümmend üheksa, härra Šeplin, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu? vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend kuus poolt, vastu vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud kuuskümmend üheksa selle erandiga, kus me ei taha eh, strateegiat tugevdada, mis on poolt, vastu, vastu võetud kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd äh, järgmine on seitsekümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud seitsekümmend kaheksa kahes osas. esimene osa. vastu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd liigume edasi kompromiss kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd muudatus seitsekümmend kolm. koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd on üheksakümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, sada poolt, vastu, tagasi lükatud, sada üks poolt vastu, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt vastu, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, vastu, tagasi lükatud. kontrollime. sada kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, nelikümmend üks vastu. sada neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud suure enamusega. tahate kontrollida? jaa, tahame kontrollida. hääletus on nüüd peaaegu lõppenud, nüüd on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend seitse vastu, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, vastu võetud. sada, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt vastu, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, vastu võetud, muudatus sada kolmkümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis peaksime hääletama kuni sõnani policies sada kolmkümmend viis, kes on äh, selle poolt, vastu, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse po-, langeb ära, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt vastu. rahvapartei ei hääletanud ja seega on see vastu võetud. see oli vastu võetud. kontrollime. tahate kontrollida? kontrollime kes on poolt? ei, meil on elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. pärast põhjalikke äh, arutelusid Rahvaparteis on nüüd poolt viiskümmend viis ja vastu kümme. ja nüüd sada nelikümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, sada nelikümmend osade kaupa hääletus, kes on esimese osa poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa see langeb ära. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, sada nelikümmend kolm po-, vast-, vastu, ütleb esimees. kes on vastu? kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu vastu võetud ja nüüd muudatus sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. proua Bratner, jah, äh, siin meil oli see suuline muudatusettepanek äh, lisada äh, juurde Firem, nagu härra Katšin ütles, mille mina lükkan tagasi tekstis on kirjutatud Makedoonia ja me ei peaks teksti muutma. me peame kõikides resolutsioonides kasutada, kasutame ametlikult kokku lepitud terminoloogiat, ütleb esimees me, me võime öelda, et me oleme selle vastu, aga me kasutama peame ikka tegemist on tehnilise muudatusega. kas on esitatud suuline muudatusettepanek? vabandust, härra Brock, mm, kui on üks küsimus, mis on poliitiline, siis see on just see nime küsimus. see ei ole tehniline küsimus. Öelge makedoonlastele, et see on tehniline küsimus häälestame, hääletame sada viiskümmend kolm poolt, sellisel kujul, nagu ta praegu on, praegusel muutmata kujul. kes on vastu? vastu võetud nüüd on see osa, mille osas kompromissiga üheksa on juba otsustatud, järelikult ta jääb välja. sada viiskümmend neli sellises versioonis, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu kontrollime aga oli ju selge. täiesti selgelt see oli ju tagasi lükatud. teeme natuke kiiremini toimub elektrooniline hääletus, sada viiskümmend kuus osas, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud äh, nelikümmend häält vastu, kakskümmend kaheksa poolt, nii nagu ma ütlesin. nüüd sada viiskümmend viis. kes on poolt? vastu? ilmselt tagasi lükatud sama enamusega, sada viiskümmend seitse poolt, vastu? vastu võetud sada viiskümmend kaheksa kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud. soovitakse kontrollida, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üks vastu, kolmkümmend poolt. kompromiss viisteist, kes on poolt? ei, enne on sada viiskümmend üheksa muudatus, sada viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt? vastu? vastu võetud. sada kuuskümmend kolm langeb ära sada nagu kuuskümmend kuus. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud poolt kakskümmend kuus, vastu kolmkümmend üheksa kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd järgmine on sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt vastu, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud, neli poolt, vastu tagasi lükatud. viis. kes on poolt? vastu. muudatusettepanek number viis, kes on poolt, andke märku. vastu. tagasi lükatud poole osalejate poolt, poolte poolt. see oli number viis. kontrollime. vaevalt isegi pooled äh, liikmetest ei vaevunud üldse hääletama. kes on poolt? kontrollime viit. vähemalt täisliikmed peaksid ikkagi hääletama nii palju peaksite ikkagi suutma. hääletus, elektrooniline hääletus on lõppenud. ma palun teil hääletada, hääletage, kui te kätt ei tõsta, siis ju ei tea. kuus poolt vastu, vastu võetud seitse poolt, vastu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, vastu võetud üks poolt, vastu, tagasi lükatud number neli suuline muudatusettepanek poolt, vastu, vastu võetud kaks poolt, vastu, vastu võetud elektrooniline hääletus nüüd raport, äh, lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuuskümmend kaks poolt, neli vastu ja viis erapooletut vastu võetud nõutakse kohvipausi. või siis teepausi. kui hä-, äh, Tšanak äh, suudab meile siia tuua Türgi kohvi organiseerida, siis olen nõus, muidu mitte, ütleb esimees pean ütlema, et äh, kakssada kaks muudatusettepanekut, need on järgnevad muudatusettepanekud, mis on, terve rida muudatusettepanekud on tagasi võetud, äh, proua Poskordi omad äh, ja ka üks proua Sommeri oma. kolleegidel on väga hea meel selle üle, et meil ei ole vaja neid hääletada see on nüüd siis tehtud ja kas äh, järgmine raportöör, proua Omer Ruiten, soovib midagi öelda? ei soovi, siis kompromiss üks, poolt, vastu, vastu võetud. tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend üks kahes osas. esimene osa poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu seitsekümmend seitse poolt, vastu. me peame kontrollima. seitsekümmend seitse, härra Lamsdorf. Äh, äh, minu meelest on, minu meelest on hääletusnimeriigi siin ebatäpne äh, sest põhimõtteliselt seitsekümmend kolm ei peaks hääletusele tulema, langeb, <laughs> sest ta langeb ära, kui kompromiss kaks vastu võetakse ja seitsekümmend seitse peaks ka ära langema. proua Uumen. härra Lambsdorffil on õigus, äh, kuid eile tegi härra Howitt märkuse, sest seal on mingid, mõned sõnad, mis pole just täpselt samad ja äh, üritasime seda ära hoida arutelult kui ta nõus on sellega, siis aga tema peab sellega nõus olema, nii et äh, sellega ma leppisin kokku härra Obiulsiga, nii et äh, ta on täna haige. härra Howitt ütles, et ta ei soovi selle juurde jääda, kui ta on sellega nõus, siis äh, siis me äh, leiame samuti, et ta peaks ära langema millest me nüüd räägime siin, seitsmekümne seitsmest või seitsmekümne kolmest ja äkki hakkasite nüüd rääkima Oviolsist mm, uh,? härra Howitt. kui äh, no, eesmärk oli arutelu ära hoida, siis see ei äh, õnnestunud. kui see on kaetud, kui ta ei ole äh, siis ei ole, mina ütlesin, me peame energia konkurentsi peatükkide juurde jõudma me peame menetlusreeglite juurde jääma, nii et sellega seoses peaks hääl, hääletama ja ma loodan, et hääletatakse poolt. niisiis, me teame, et raportöör leiab, et see on kaetud, härra Howard leiab, et ei ole, nii et eh, saadikud on nüüd need, kes otsustavad, eh, kas on see nii või ei ole, seitsekümmend seitse poolt ja vastu. minu meelest on see tagasi lükatud, kontrollime elektrooniliselt hääletus on alanud. Then we have to go. People are not listening. Uh, we will go to It's closed. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend seitse vastu, järgmine kaheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud üheksakümmend. üheksakümmend, kahes osas hääletus. kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, esimene osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, vastu võetud. nüüd üheksakümmend kaheksa. kahes osas, esimene osa poolt, vastu tagasi lükatud. kuid äh, väga vähesed teist hääletasid. teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss neli poolt, vastu, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, noh, tagasi lükatud. sada kolm poolt, sada üks, kontrollime geschlossen hääletus on lõppenud. kakskümmend üks, nelikümmend kolm. üsna lähestik oli. sada kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt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 kompromiss viis poolt, vastu, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, tagasi lükatud. järgmisena eh, kompromiss kuus poolt, vastu, vastu võetud sada kaheksateist esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. minu meelest on see tagasi lükatud Eh, peaminister peab eh, siia tulema kohe, ta on juba kohal, me ei hakka nüüd kõiki elektrooniliselt kontrollima, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt vastu. vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. nii, palun hääletage, kallid kolleegid, nii et ma näeks sest. sest nelikümmend, viiskümmend protsenti saadikutest unustab kätt tõsta. So, Even now with electronic voting, I think Charles Tenok was really right with the coffee break. nii et äh, lõpp, aitab küll nüüd, meil oleks siin aega olnud isegi kohvi juua selle pausi ajal, vastu võetud kolmkümmend kaheksa, kakskümmend viis kompromiss üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu tagasi lükatud. sada nelikümmend elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend üheksa vastu. sada nelikümmend viis see on väga kummaline segu. poolt, vastu, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. no see vahe oli ju täitsa selge me kaotame siin kohutavalt aega, sest te lihtsalt ei hääleta korralikult. nii ei saa. sada nelikümmend seitse. Wer ist, es ist geschlossen? hääletus on lõppenud. viiskümmend kuus poolt, kümme vastu, nii et hästi selgelt vastu võetud palun hääletage korralikult, eriti need, kes tahavad poolt hääletada, tõstke kätt. sest muidu ei ole võimalik ju seda teada saada. nüüd äh, sada nelikümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks kord sada kuuskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud Riia. rahvapartei ausalt öeldes ei hääleta enamasti. ei tõsta kätt. kõigest viiskümmend kolm. hääletus on äh, alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, vastu võetud. ning järgmisena sada viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, poolt, vastu, langeb ära. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus kahes osas. esimene osa, vastu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, poolt vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend poolt, vastu. erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ning järgmisena hääletame sada kaheksakümmend viit poolt. vastu. vastu võetud. üks kaheksa seitse muutusega poolt vastu, tagasi lükatud. kolm üheksa seitse lisaks kompromissile kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud. üks kaheksa üheksa, kolmes osas. esimene osa poolt, vastu tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud kolmas osa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt vastu, vastu võetud. kaks null üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud kaks, üks, kolm. poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, üks, viis, poolt, vastu, vastu võetud. kaks, üks, kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist, poolt, vastu vastu võetud. kaks, üks, seitse poolt, kolmes osas. esimene osa, poolt, vastu, vastu, ei, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, tagasi lükatud kus nüüd me oleme, kakssada kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, kaks, kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, kaks, kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, kaks, neli poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss seitseteist poolt, vastu, vastu võetud. kaks, kaks, kaheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud. järgmisena kaks, kolm, seitse, jah, kaks, kolm, viis poolt, vastu tagasi lükatud. kaks, kolm, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, kolm, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, nelikümmend esimese osas poolt, vastu, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud. kaks, neli, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, neli, üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, viis, null poolt, vastu. me ei saa aru kontrollime elektrooniliselt. kakssada viiskümmend. Es ist geschlossen. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kümme poolt, viiskümmend kolm vastu tagasi lükatud kompromiss üheksateist poolt. vastu. vastu võetud. kaks, viis, kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kümme protsenti umbes äh, kolleegidest osales selle punkti hääletamisel. kaks, viis, kaks oli see kaks, viis, kaks lükati tagasi. It doesn't fall. It falls if amendment twenty five. ta langeb ära, kui kaks, viis, üks äh, võetakse vastu, äh, aga seda ei võetud vastu, me juba hääletasime, see lükati tagasi. kaks, viis, kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, viis, neli poolt, vastu tagasi lükatud. nüüd kompromiss kakskümmend poolt, vastu, vastu võetud. kaks, kuus, neli poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kaks, seitse, üks tagasi võetud, kaks, seitse, kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. kaks, seitse, neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, seitse, seitse poolt vastu, tagasi lükatud. nüüd kaks kaheksa üks poolt, vastu, vastu võetud. kolm viis kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks kaheksa kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks kaheksa kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks kaheksa neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks kaheksa viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks kaheksa kuus poolt, vastu, tagasi lükatud kaks kaheksa seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. Jetzt geschlossen. It's adopted. It's adopted with vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, kolmkümmend vastu, kaks kaheksa kaheksa poolt, vastu. tema üksi on väärt viit häält. vastu võetud. ei, tagasi lükatud. kaks kaheksa üheksa poolt, vastu, vastu võetud kakssada üheksakümmend poolt, vastu tagasi lükatud. kaks üheksa üks, esimene osa, poolt, vastu, vastu võetud. kaks üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa kaks poolt me oleme selle juba ära hääletanud, kahesaja üheksakümne kahe oleme me kahesajas ära hääletanud. teine osa lükati tagasi. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaks üheksa kaks poolt vastu, tagasi lükatud, kaks üheksa kolm, poolt erapooletu, vastu, tagasi lükatud. kaks üheksa neli poolt, vastu vastu võetud, kaks üheksa viis poolt, vastu, vastu võetud. kaks üheksa kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. kaks üheksa kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks üheksa seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks üheksa üheksa poolt hea küll, teeme nüüd tõsiselt poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmsada poolt, vastu, tagasi lükatud, härra Lambsdorff. äkki härra esimees valiks äh, natukene lähemal mikrofoni, ei saa tast midagi aru. Silvio, ma ütlesin maas. jaa, nii stereos, teile sobib? Teile meeldiks ise esimees olla, see meeldiks kõigile. kolmsada kolm. vastu. ja lang- ja tagasi lükatud, kolmsada viis poolt, vastu langeb äh, tagasi lükatud, kolmsada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada üheksa poolt Abstimmung ist geschlossen. Es haben sich von den ein- hääletus on lõppenud. seitsmekümne ühest kohal olevast saadikust on äh, kõigest viiskümmend seitse hääletanud ja kolmsada üheksa äh, vastu tagasi lükatud. Äh, kolmsada kümme, kolmsada üksteist poolt vastu tagasi lükatud kolmsada kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kolm üks kuus poolt. siin on kirjas kolm üks kuus. on tagasi võetud kolmsada üks, seitseteist poolt, vastu tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada üheksateist murd kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. mis siin toimub? kaks inimest on kaks korda sama muudatusettepaneku esindanud, mis siin toimub? kolmsada kakskümmend, siin tundub, on, on kerge segadus. kolmsada kakskümmend poolt, vastu. tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend üks poolt see ka tagasi võetud. no öelge mulle seda varem, kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kolm. see lükati tagasi, see lükati tagasi. kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu tagasi lükatud kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üheksa poolt, äh, vastu, tagasi lükatud. kolm kolm üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm kolm kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm kolm kolm poolt vastu, tagasi lükatud, kolm, kolm, neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, kolm, viis eh, poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, kolm, kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, kolm, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, kolm, kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud, kolm kolm üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm nelikümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm neli kaks, kolm neli kolm, kolm neli neli poolt, vastu, vastu, tagasi lükatud, kolm neli viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm neli seitse poolt, vastu tagasi lükatud, kolm, neli, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, neli, üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, viiskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, viis, üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, viis, neli poolt, vastu, vastu võetud kolm, viis, viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, viis, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, viis, üheksa, kuus, kolm, kuuskümmend, kolm, kuuskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, kuus, neli poolt, vastu erapooletud ja tagasi lükatud, kolm kuus kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm kuus seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm seitse üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm kuus viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm kuus kaheksa, kolm kuus üheksa poolt, vastu tagasi lükatud kolm seitsekümmend poolt, vastu, tagasi lükatud kolm seitse kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, härra Lambsdorff, kolm seitse kolm, meil on siin suuline muudatusettepanekud, sest, ähm, sest sündmused on äh, järg äh, jõudnud, sest nagu te teate, Prantsuse konstitutsiooni kohus lükkas tagasi seaduse Eh, genotsiidi eitamise keelustamise kohta, nii et eh, see ole, me esitasime suulise muudatusettepaneku, kutsume üles Armeeniat ja Türgit, et nad eh, normaliseeriks oma suhted, ratifitseerides protokollid, avades piiri, kutsume neid üles, et nad teeks koostööd tuntud ajaloolastega, uurimaks tõde armeenlaste massimõrva kohta tuhande üheksasaja viieteistkümnendal aastal, sellepärast me kes äh, on kolmesaja seitsmekümne kolme õige versiooni poolt, kes on õige versiooni poolt, kes on vastu, tagasi lükatud kolm, seitse, kuus, poolt, vastu, tagasi lükatud. kolm, seitse, neli, poolt, vastu, vastu võetud. kolm, seitse, viis poolt, tagasi lükatud, kolm, seitse, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm, seitse, kaheksa poolt, vastu dafür. kolm seitse kaheksa poolt vastu, tagasi lükatud kolm kaheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm kaheksa üks, kolm kaheksa neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm kaheksa kaks, poolt vastu, tagasi lükatud, kolm kaheksa poolt vastu, tagasi lükatud, kolm kaheksa viis poolt vastu, tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm kaheksa kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm kaheksa kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm üheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm üheksa üks poolt vastu, tagasi lükatud, kolm üheksa kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm üheksa kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kolm üheksa kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud ja sellega jõuame neljasaja neljani poolt vastu, tagasi lükatud, kahe, nel-, nelisada viis langeb ära, nelisada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud, järgmine langeb ära nelisada kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud, nelisada üheksateist poolt, vastu, vastu võetud, neli, kaks, üks poolt, vastu, tagasi lükatud kontrollime neli, kaks, ühte. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend kuus vastu. nüüd hääletame neli, kaks, kahte. mis äh, läheb kokku nelja, kahe, ühega poolt, vastu, tagasi lükatud neli, kaks, kolm poolt, vastu, vastu võetud. jah, see võeti vastu. liberaalid hääletasid poolt. võime ju kontrollida, siis näeme Four, two, three. Four, two, three. Jetzt die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. mul on selline tunne, et igaüks äh, tegutseb nii, nagu ta enda tahtmine parasjagu on. neli, kaks, neli, poolt vastu tagasi lükatud. neli, kaks, viis poolt, vastu, tagasi lükatud. neli, kaks, kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. neli, kaks, seitse poolt, vastu, vastu võetud. neli, kaks, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud neli, kaks, üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. neli, kolm, üks poolt, vastu, tagasi lükatud. neli, kolm, kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, neli, kolm, kolm poolt vastu, tagasi lükatud, neli, kolm, neli poolt, vastu, tagasi lükatud. neli, kolm, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, neli, neli, kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, neli, neli, kolm poolt, vastu, tagasi lükatud neli, neli, viis poolt, vastu, tagasi lükatud. ei ole vist tulemus päris selge, nii et kontrollime. neli, neli, viis. neli, neli, viis. Four, four, five. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaksteist poolt ja viiskümmend vastu. neli, neli, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, neli, neli, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, neli, neli, üheksa poolt, vastu, vastu võetud, neli, viiskümmend poolt, vastu vastu võetud, neli, viis, üks poolt, vastu. ei ole selge tulemus, kontrollime elektrooniliselt. The Greens voted no. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend vastu. järgmisena neli, viis, kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. neli, viis, viis poolt, vastu, vastu võetud neli, viis, kaheksa kahes osas. esimene osa, globaalne süsteem, vastu, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud. neli, viis, üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, neli, kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. neli, kuus, üks poolt vastu, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. aitäh, Riia. seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksa, kümme, jah suur tänu. nagu te panete tähele, üheksa ja kümme ei ole identsed, nad äh, lisavad äh, lõike lõppu eesmärgi, äh, liitumise eesmärgiga, kuid muudatusettepanek üheksa jätab lõigu, ülejäänud lõigu samaks, ehk siis eh, open-ended process, nii et nad ei ole identsed. So müssen wir getrennt äh, äh, nii et hääletame neid eraldi. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, samuti tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud neliteist poolt vastu, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksateist kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu tagasi lükatud, kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa poolt, samuti tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend neli uuesti, jah, siin on suuline muudatusettepanek. no ebaloogiline. Öeldakse, et kui tingimused täidetakse, siis peaks äh, peatüki avama. niikaua, kui riiklik suveräänsus on asjaga seotud meie fraktsioon, eh, oleme selle suulise muudatusettepaneku vastu, me tahame argteksti hääletada. ma kardan, et, et on täiesti võimalik hääletus. me oleme selle vastu, me oleme selle suulise muudatusettepaneku vastu. ja eh, piisab sellest, kui keegi on vastu, kui seda ei saa hääletada enam. jah, teil on õigus. niisiis, hääletame kahtekümmend nelja eh, ilma li-, suulise muudatusettepanekutega poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu äh,, võet-, eh, see on juba, langes ära, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kaks, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, nelikümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kol-, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, nelikümmend kuus poolt vastu, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vast-, kompromiss kakskümmend üheksa, poolt vastu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud, üks poolt, vastu tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, vastu võetud, viis poolt, vastu, tagasi lükatud ja nüüd hääletame elektrooniliselt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 jah, palun, äh, härra proua Urmen Reuten, teil on sõna. härra esimees, ma tahaksin tänada mitte ainult komisjoni personali, sellepärast et töö, mis nende ees seisis, oli väga-väga raske, aga tahaksin tänada ka fraktsiooni ähm, saadiku, äh, sekretäriaati ja minu assistente, aga paar sõna tahaksin ka härra Obiolsile suunata, kes on täna haige ja tahan tänada kõiki teisi variraportööre. suur tänu! On aurait dû voir le conseil. härra Brokil ei ole mikrofoni. kas me võime järgmised hääletused lükata järgmisesse nädalatesse? meil on umbes nelikümmend viis minutit äh, vaja veel hääletada, aga meil ei ole selleks aega. on siis broneeringu info. hääletame või mis me teeme? hääletame selle pro-, Ungrue-, Ungrueanu raporti ära, kes töötavad muudatusettepanekuid üks kuni neli poolt vastu, tagasi lükatud. kes on äh, selle arvamuse poolt, elektrooniline hääletus. poolt, elektrooniline hääletus, palun. Ungrujanu raport, lõpphääletus on hääletusel elektrooniliselt, kes on poolt, Bitte stimmen Sie ab noch. kallid kolleegid, palun häälestage, hääletage. nüüd on hääletus suletud. teeme uuesti, hääletame härra Ungrojanu raportit. elektrooniline hääletus muudatusettepanekud hääletasime juba läbi, kolleegid, muudatusettepanekud üks kuni neli on läbi hääletatud, need hääletati maha. kõik, kes ei hääleta ja nüüd kaotajaks jäävad, tahavad selle asja uuesti hääletada, no kuulge, osalege hääletusel, see on asi selge viimane kord luban sellist asja, järgmine kord ma ei luba sellist asja, need, kes ei võta osa hääletusest, ei saa siin sõna kaasa rääkida, muudatusettepanekud üks kuni neli, kes on poolt, vastu? tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline hääletus, kogu arvamus hääled on suletud nüüd kakskümmend kuus kaheteistkümne vastuhääle vastu, see on vastu võetud. härra Lamstor. meil oli väga korralik päevakorra paigas ju ja meil pidi oleks olnud ka sihtkapital hääletusel me tahtsime, et sekre-, sekretäriaat oli tegelikult see, kes tahtis, et me Euroopa Demokraatia Sihtkapitali osas hääletaksime, et parlament oleks esitatud EAS-is. Türgist, Türgi hääletus oleks võinud hiljem, ei ole sobiv, et niimoodi tehti, võtame selle sihtkapitali äh, praegu ette Äh, jah, mul on väga kahju, meie päevakord oli tõesti väga tihe, me oleme üle tuhande muudatusettepaneku juba läbi hääletanud ja meie külaline on ukse ees, no mis me teeme? meie külaline on ukse ees ja ootab sissepääsu. võib-olla on see minu süü, eh, mina ei suuda oma päeva korraldada, aga see on minu eh, viga, võib-olla oleks tõesti härra Lambsdorfi eh, härra Lamsar, me oleks võinud Türgi hääletada järgmisel nädalal. sekretäär tahtis, et see sihtkapital tuleks praegu hääletusele. härra Brock ütleb, et öö, äh, praegu on tulemas äh, peaminister saali äh, ja võib-olla vaatame siis pärast seda hääletust. võib-olla hääletame pärast välisministriga kohtumist edasi umbes kell kaksteist. Tan, ladies and gentlemen, please take your seats. austatud daamid ja härrad, palun võtke istet. pärast kahte tundi pingelist hääletust on meie saadikud pisut väsinud, aga Aleksander, ole nii kena, võta istet. sinu hääletuse juurde jõuame pisut hiljem. aga nüüd ma tahaksin öelda tere tulemast Katari pea- ja välisministrile. palju tänu, et te olete tulnud täna siia meie ette. me teame, et hetkel Katar mängib väga olulist rolli Lähis-Idas mm, muudatuste tuules Põhja-Aafrikas, Süürias ja ma, kuna teie ekstsellents on ka äh, Araabia riikide liiga nõukogu juhataja ning äh, ka äh, ÜRO Peaassamblee liige, siis on tõesti ääretult oluline, et me kuulame ära teie seisukoha raske hetkeolukorra kohta. ma ei taha rohkem aega kulutada, annan kohe sõna peaministrile ja teadke, et Euroopa Liidul on suur huvi suhete tugevdamise vastu teiega ja Pärsia lahe koostöönõukoguga, kuna just seal kujundatakse oluline osa teie piirkonna poliitikast. palun, peaminister, sõna on teil. palju tänu, räägin araabia keeles, kui keegi soovib eh, ja vajab tõlget, siis annan teile pisut aega, et jõuaksite eh, kõrvaklapid endale muretseda. Mm, austatud daamid ja härrad, austatud eh, välisasjade komisjoni esimees, austatud parlamendisaadikud, austatud kuulajad, et rahu, Jumala rahu, alastus ja õnnistus olgu teiega ma tahan rääkida koostööst ja dialoogist Katari ja erinevate Euroopa Liidu asutuste, institutsioonide ja liikmesriikide vahel. ma tahaksin avaldada öö, oma arvamust selle kohta, et meil on vaja öö, nii piirkonnas kui rahvusvahelistes küsimustes tugevdada ja arendada omavahelisi suhteid ja teha koostööd tahan rääkida Liibüa küsimusest, Somaalia küsi-, küsimusest ja Süüria küsimusest, eh, tegelikult pigem Süüria tragöödiast, kui näiteks koostöö kohta, mis iseloomustavad eh, Euroopa Liidu, Katari ja eh, Euroopa Liidu Araabia Liiga suhetest. tahaksin rääkida Katari poliitikast et nende muudatuste osas, mis on seotud strukturaalsete muutustega Araabia maailmas, Araabia kevade ehm, järel. Ehm, ehk sündmuste järgi, kus Araabia rahvad on tõusnud üles selleks, et endale kindlustada jõukas tulevik ja, ja väärikas tulevik ehm, rahva ülestõusuga silmitsi seistes peavad riigijuhid aru saama eh, rahva nõudmistest eh, ja vajadusest eh, võtta arvesse rahva nõudmisi, viia läbi strukturaalseid reforme, see on vajalik selleks, et luua stabiilsus oma riigis, piirkonnas, loomaks jõukust ja stabiilsust. sellest ajast saadik, kui on puhkenud Araabia kevad, oleme Kataris ähm, saanud aru, et äh, me ei saa jätkata nii, nagu äh, vanasti ei saa eitada rahva nõudmisi, tuleb läbi viia reformid, pidada mõistlikku dialoogi ning äh, uus sotsiaalne leping sõlmida riigi ja ühiskonna vastu ajalugu on näidanud, et on mõttetu seista vastu rahvaliikumisele ja nende nõus, nõudmistele, see ei vii mitte kusagile. meie, nii nagu ka teised, eh, saime juba tükk aega tagasi teada, et nii-öelda vulkaan on kohe-kohe purskamas. Eh, seda on meile öelnud eh, ÜRO arenguprogrammi esindajad. juba aastast kaks tuhat kaks on meile antud teada, et et, et meie ees seisab sotsiaalmajanduslik strukturaalne kriis, lõhe eh, suureneb ühiskonnas juhtide ja kodanike vahel kõikides valdkondades, eh, haridussüsteemid on kokku kukkumas, meie ees seisavad demokraatlikud väljakutsed, näiteks eh, üle viiekümne protsendi Araabia rahvastest on alla kahekümne nelja aasta, aastased. seetõttu seisame silmitsi suure väljakutsega, kuidas luua juurde töökohti just noortele, eriti neile, kes on lõpetanud just ülikooli. see on nagu viitsütikuga pomm, mis on olnud meie ees eh, see eh, tööpuudus, meil on ka strukturaalsed tasakaalunihked eh, tootlikkussektoris, põllumajandussektor, maapiirkonnad on maksnud väga kallist hinda nende muudatuste tõttu, mis on aset leidnud riikides viimastel aastakümnetes. riigid ei, ei ole täitnud oma sotsiaalmajanduslikku rolli, vaid on pigem töötanud nende teenistuses, kes elavad linnades, miteproduktiivses majandussektoris, toetunud pigem finantskapitalismi, mis ei ole arengumaadele olnud sobilikuks viisiks, kuna nendes riikides puudub sotsiaalne turvavõrk. see kõik on pidurdanud majanduskasvu nendes riikides, vältinud äh, kodanikuühiskonna kaasamist äh, ühiskonda ja niimoodi ei ole võimalik enam edasi minna, ei ole võimalik enam hoida araabia äh, rahvaid, inimesi teadmistest, võrgustikest, juurdepääsust kaugel tihtipeale on räägitud, et Araabia revolutsioon on olnud pigem sotsiaalmeedia, Facebooki, Twitteri revolutsioon eriti Araabia telekanalid on mänginud juhtivat rolli, andes ülevaade sündmustest ja rääkides sellest, mis on juhtunud, nad on olnud väga professionaalsed ja pühendunud. tegemist on olnud reformi revolutsiooniga mis hõlmavad laiemaid sektoreid, piirkondi, vanuserühmi, vaatamata sellele, et juhtrolli on alati mänginud noored inimesed noored on alati olnud muutuse poolt, nende samade muut-, muutuste poolt, mida ei ole eh, tahtnud eh, juhid näha, nad on olnud poliitilises mõttes eh, tummad ja kurdid. ja siinkohal ma tahaksin välja tuua põhimõte, et araabia rahvaste ühine kultuur ja nende ühine sotsiaalne ning poliitiline iseloom on olnud äh, stiimuliks, äh, mis on viinud edasi neid ühiskondi. samas igal ühiskonnal on omad äh, iseloomujooned ja eripärad, mis jagab neid erinevatesse kategooriatesse. ühelt poolt võetakse arvesse nii-öelda kogukonna struktuuri, ülesehitust, aga teisalt on ka riikidel oma geopoliitiline nii-öelda tugevus või strateegiline tähtsus riikidel mis mõnikord on muutnud asjad keerukamaks, juhul kui omavahel ei sobitu kokku sisemised ja välimised faktorid. Ehm, selle viimase kategooria heaks näiteks on Süüria kriis. austatud daamid ja härrad, Araabia revolutsiooni algusest peale on Katar mänginud väga aktiivset rolli selleks, et nii palju kui võimalik osaleda sündmustes ja, ja pidada sammu muutustega, vältimaks nii palju kui võimalik negatiivseid kaasmõjusid oma riigis samas kus Tuneesia revolutsioon ja hiljem Egiptuse revolutsioon eh, on jäänud oma riigi piiridesse, oma rahvuslike raamidesse, tuues kaasa eh, kiiremad muudatused riikides, eh, tõi Jeemeni kriis suurema riski kaasa, riski laieneda üle oma riigi piirides, piiride. Pärsia lahe koostöönõukogu on mänginud siin väga olulist rolli pannes kokku teedekaardi selleks, et äh, nii-öelda äh, riiki välja aidata. Äh, Jeemen on olnud heaks mudeliks, millest võiks õppida ka Süüria, võttes arvesse loomulikult riigi oma eripärasid. Liibüa puhul püüdet-, püüdis ka Araabia liiga vältida kriisi teravamaks muutmist ja luua selline mehhanism, mis aitaks Liibüat kriisist välja Ehm, Katari demok-, eh, diplomaatia koos meie Araabia ja Euroopa sõpradega mänginud keskset rolli, eh, kujundades rahvusvahelist eh, seisukohta ehm, selline seisukoht on tõesti olnud ajalooline, kuna Araabia liiga on saanud selle rolli ja võimalused tõesti mängida oma rolli Araabia keva, kevade sündmustes me oleme loonud sellega nii-öelda eh, Liibüa puhul pretsedendi, mida võiks korrata Süüria puhul, eh, kus eh, näiteks on võimalik Araabia liiga osalus osaleval riigil peatada, mis oli võtmetähtsusega sündmus Liibüa rahva jaoks ja tõesti sillutas liibüalastele teed saavutamaks vajalikud muudatused austatud daamid ja härrad, täna me seisame silmitsi mm, tohutu eh, tragöödiaga ühel Araabia maal, kus eh, Süüria püüab eh, nii-öelda suruda peale sõjalist lahendust kriisile, ignoreerides Süüria rahva tahet. mul on olnud au juhtida ministrite komiteed Süüria küsimuses Araabia Liiga nõukogus Ehm, koos peasekretäriga ja ministritega olen olnud äh, korduvalt ühenduses Süüria juhtidega, kutsudes neid üles lõpetama vägivald. Araabia liiga on võtnud vastu terve rea resolutsioone ja pannud kokku teedekaardi selleks, et lahendada see traagiline kriis. me oleme saatnud ka vaatlusmissiooni riiki, mille ehm, saatus on kõigile teada mm, me oleme veendunud, et lahendusena on Araabia liiga algatuse mm, raamides tuleb mm, rahva tapmine ei ole lahenduseks. sellest peab Süüria režiim lõpuks aru saama. Süüria valitsus väidab, et, et tegemist on terroristidega, kes Äh, on alustanud vägivalda nende riigis, aga on ära unustatud see, et äh, Süüria valitsus ise alustas äh, rahva ründamist. laste seas on surmajuhtude arv ületanud juba sadu, kas nad tõesti siis ütlevad, et lapsed on terroristid? inimesed on haaranud relvad pärast kuid seda, kui neid on lihtsalt tapetud, kinni peetud, piinatud neid, kes on alustanud rahumeelset liikumist. Süüria valitsuse väited ei, ei ole ka õiged selles osas, et rahvusvahelisel üldsusel on oma tagamõtted. Ehm, seda on tõendanud ehm, selle väljaütlemise ehm, viga on tõestanud eh, kas või ÜRO Peaassamblee sammud me peame tulema välja eh, sõnumiga, mis toetab Araabia liiga positsiooni. selge on see, et nüüd aitab, eh, tuleb eh, arvesse võtta seda, mida Süüria rahvas soovib. kahjuks on, seisab meil sellel teel Venemaa ja Hiina veto. meil on vaja astuda samme selleks, et tõmmata Süüria välja sellest pimedast tunnelist ning äh, tuleb vastu võtta ÜRO Peaassamblee resolutsioon selles suhtes. Äh, me oleme äh, püüdnud osapooltele nii-öelda mm, edastada sõnumit selleks, et saavutada stabiilsus, rahu ja, ja vältida edasisi tsiviilisikute tapmisi, verevalamist me kunagi ei vaidlusta Süüria riigi territoriaalset puutumatust ja suveräänsust Eh, meil on vaja laiendada rahvusvahelist toetust, võttes aluseks Araabia liiga nõukogu resolutsiooni kahekümne teisest jaanuarist kaks tuhat kaksteist ja kaheteistkümnendast veebruarist kaks tuhat kaksteist. tahaksin rõhutada vajadust saata ühine Araabia ÜRA, ÜRO relvajõud Süüriasse ja vajadust eh, teha kõik selleks, et pakkuda igakülgset abi, sealhulgas äh, erakorralist abi ja vajaduse korral ka humanitaarabi Süüria rahvale. meie eesmärgiks on kõige selle juures lõpetada verevalamine ja päästa Süüria. seda, sellele on üles kutsunud kõik Süüria opositsiooni e, osapooled e, selleks, et luua demokraatia riigis väited, et äh, Süüria režiimi äh, muutmine ohustab vähemusi Süürias, ei ole õige, õigustatud. opositsioon on öelnud, et nad äh, austavad vähemuste õigusi, võttes aluseks Süüria kodakondsuse. nii et seda on kinnitanud Süüria Rahvusnõukogu. austatud daamid ja härrad, Araabia kevade väljakutsed ja need, see töö, mis seisab araabia rahvaste ees, ei ole kerge Äh, me teame, millised on revolutsiooni õppetunnid ja me teame ka seda, me elame globaalses külas ning meie Vahemere ääres ja Pärsia lahe ääres elame lihtsalt ühes majas selles külas. see, mis mõjutab ühtesid meid, mõjutab meid kõiki, kuigi erinevatel aegadel ja erinevates vormides. austatud daamid ja härrad, on veel üks asi, üks väga oluline asi, millel ma tahaksin peatuda selleks, et saada täielik pilt poliitilistest sündmustest meie ees. ma usun, et, et töö reformide suunas ei anna tulemusi olukorras, kus Palestiina ja Lähis-Ida konflikt on lahendamata. see on põhimõttelise tähtsuse küsimusega. kui see keskmine küsimus jääb lahendamata, siis jääb kogu regioon endiselt konfliktipiirkonnaks. palju tänu teile! suur tänu teile, härra peaminister. alustagem kohe aruteluga ja kõigepealt saab sõna härra Salafranca. suur tänu teile, härra esimees tere tulemast teile, härra äh, peaminister, Euroopa Rahvapartei tervitab teid, nagu seda ütles ka meie komisjoni esimees, teie äh, kodumaa on meie ustav liitlane Araabia kevade äh, toetamises, te mängite olulist rolli Lä-, Lähis-Idas, Eritreas, Sudaanis ja mujal. samas eh, olete eh, oluline panustaja ÜRO demokraatiafondile ning samuti äh, olete te e, Peaassamblee juhataja, te võtsite vastu hiljuti e, õnnetuseks mitte siduva deklaratsiooni Süüria olukorra vastu. Teie sõnavõtud on olnud väga selged e, ja jõulised, ma tahaksin teile esitada kaks küsimust seoses Süüriaga kõigepealt ja teiseks ka Iraagi olukorra kohta. nüüd, mis puudutab Süüriat, kas teie oleksite sellega nõus, et äh, Süüria äh, presidendi, president kuulutatakse tagaotsitavaks rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt ning nagu Prantsuse välisminister ütles, rahvusvaheline kogukond peaks äh, olema aktiivsem. Te mõistate, mida ma öelda tahan, see tähendab just siis Süüria ähm, vastupanuvõitlejate toetamisel. teiseks ma tahaksin teada, kuidas te analüüsiksite olu-, olukorda Iraanis ning äh, mida, kuidas te suhtute võimaliku tuumarelva hankimisse Iraanis ning eh, kuidas te, mida te arvate neist eh, sõjatrummidest, mis aina kõvemini põrisevad? ma tean, härra peaminister, et eh, teil on ka seitseteist kahepoolset lepingut tsiviillennunduse osas seitsmeteistkümne liikmesriigiga, ma tean, et te peate läbirääkimisi veel viie liikmesriigiga, ma tean, et te olete kontaktis ähm, äh, transpordivolinikuga, et äh, kokku, äh, sõlmida Open Skies leping enda kodumaa ja Euroopa Liidu vahel, ma leian, et teie kui Euroopa Liidu ustav liitlane, te olete Euroopa Liidu ustav liitlane, kuidas saaks, me saaksime teid toetada selle eesmärgi saavutamisel, aitäh! proua Gomes. proua Gomes härra peaminister. Euroopa Parlamendi raportöörina Liibüa küsimuses äh, tunnustan ma kõrgelt teie riigi olulist äh, rolli Liibüa vabastamisel äh, selle diktaatorluse alt, selle julma diktaatorluse alt, võib-olla julmem kui teised diktaatorlused ja ma tunnustan äh, ka teie riigi rolli Al Jazeera peakorterina, sellepärast et tegemist on, on tõeliselt alternatiivse infoallikaga mitte ainult Araabia maailmale, vaid tervele maailmale. samas aga tahaksin ma teilt küsida, minu ees on siin Freedom House'i aruanne, mis viitab eelmisel aastal toimunud sündmustele ja siin on analüüsitud poliitiliste ja kodanikevabaduste olukorda ja siin ei ole tegelikult äh, teie riiki klassifitseeritud mitte vabana. Äh, te olete kategoorias, mis on nõks kõrgemal kui näiteks Iraan ja kaks nõksu kõrgemal kui Saudi Araabia. kas te võiksite meile öelda, miks ei ole kõik need väga olulised mõtted, millest te just rääkisite, selle kohta, kuidas peab mõist-, kuidas te mõistsite enne, kui see vulkaan plahvatas, et see hakkab plahvatama, kuidas kõik need mõtted tõlgenduksid koha peal, kuidas need tõlgenduksid teie suhetes Iraaniga ja, ja seoses sisserännatud tööjõuga, naiste küsimusega ja nii edasi? ja veel Liibüa, ma tunnustasin juba teie olulist rolli seal kuid kuulda on olnud koha peal ka seda, et äh, äh, teie riigi kodanikud toetavad mõningaid äärmuslikke liikumisi ja see võib ju uue, uue vulkaanipurske kaasa tuua tulevikus, nii et võib-olla kommenteeriksite selles küsimuses ja nüüd Süüria. kas te võiksite aidata Süüria opositsioonil ennast koondada, see on äärmiselt killustunud praegu, see on probleem, miks ei saada üle tänasest äh, kriisist, millist rolli te selles töös võiksite mängida, aitäh? mikrofon härra esimehele, palun. härra esimees. proua Neits. härra esimees, kolleegid, härra peaminister oma fraktsiooni nimel tahaksin ma teid samuti tänada külla tulemise eest. mul oli väga hea meel külastada teie riiki umbes kümme aastat tagasi, kui seal toimus ministrite kohtumine, mille lõpptulemuseks oli Maailma Kaubandusorganisatsiooni Doha kokkulepe nii, ja ma olen teie külalislahkust maitsta saanud ja väga hea meel on teid nüüd näha meil külas nagu kolleeg Salafranca tahaksin ka mina küsida täpsustavaid küsimusi Iraani kohta. mitte ainult kõikide meie muredega seoses äh, tuumaprogrammiga, mida Iraan ellu viib, vaid äh, tahaksin küsida ka kõikide nende aruannete kohta, mis ütlevad, et rahvas on järjest rohkem ja rohkem rõhutud eriti enne äh, peatseid valimisi ja milline võiks teie meelest olla olukord pärast valimisi Iraanis? ja minu teine küsimus teile, äh, tahaksin äh, natukene teada teie seisukohtadest nafta ja maagaasi hindade kujunemise osas ja et mida energeetika hinna tõus maailma majandusele võiks tähendada? ei kuule, kellele sõna annab härra esimees, kuna ta teeb seda ilma mikrofonita, ilmselt Helen Flotre. Äh, palun vabandust, ähm, tere tulemast, härra peaminister. ma arvan, et te võiksite oma mõtteid ja strateegiaid äh, kasutada ka Süüria puhul, ma istun siin saali keskosas, härra peaminister. härra peaminister ütleb, et tal ei ole prille kaasas, muidu ma teid näen proua Flooter ütleb, et ma võin oodata, kui te tahate mind paremini näha kui ilma prillita. ühesõnaga äh,, härra peaminister, ma kutsuksin teid üles natukene täpsustama seda, milline on teie strateegia ikkagi Süüria suhtes, sest äh, Süüria äh, rahvasõprade kogu Tuneesias ei viinud nende tulemusteni, mis me tahtsime äh, kui milline on teie suhtumine ÜRO jõudude kasutamine koos Araabia jõududega Süürias? ja tegelikult on see asi äärmiselt keeruline, kõigepealt on raske olukord humanitaarabiga. mingil hetkel tuleb otsustada, kas astutakse Bashar al-Assadi jõududega otse konflikti, kuidas me võiksime saavutada vägivalla lõpetamise Äh, kas äh, koostöös Venemaaga, kas te arvate, et see on võimalik, kas see on usaldusväärne, kas äh, te seda mõtlete? kui ei, siis millisel alusel te arvate, et Süürias võiks kasutada üldse jõudu? et ei tekiks selline olukord nagu Liibüas? ma tahaksin, et te täpsustaksite seda sellepärast et ma arvan, et äh, olukord seal on praegu väljakannatamatu ja praegu ei ole näha strateegilist lähenemist üldse. ei kuule, mida ütleb härra esimees. annab sõna järgmisele kõnelejale. Äh, suur tänu, härra esimees. mina olen üks äh, nendest, kes oli vastu NATO sekkumisele Liibüas meie seisukoht selles küsimuses tegelikult leidis ähm, õigeks mõistmist ka sellele rünnakule järgnenud sündmustel, kui me vaatame noori inimesi nendes riikides, see valitsus, mida teie juhite, kas äh, te toetate imperialistlikku maailmakorda? mille peamiseks eesmärgiks on maavarudega tarnimine, maavarudega kauplemine, eriti eh, söe- ja maagaasivarudega. ja lubage laskuda detailidesse. BBC eh, eh, telekanal on öelnud, et teie koduriik Katar enne Liibüasse NATO jõudude saatmist sa-, saatis seitse tuhat oma sõdurit Benghazisse ja tegelikult äh, seda ei kinnitanud äh, teie pool mitte kunagi ega lükanud ka ümber. Gaddafi oli loomulikult äh, diktaator. aga küsimus on, et kas teie riigil on äh, Äh, Liibüa puhul või terves selles regioonis äh, mingisuguseid teisi eesmärke, kui seni välja on öeldud. kui palju sõdureid on äh, Katar praegu siiranud Süüriasse? ja veel Süüria. mulle tekitasid arengud Süürias, avaldasid suurt muljet. nimelt tasakaalu mõttes Te ei ole ju ometigi ainsad, kellel Süürias huvid on ja kuulda peaks olema ka teiste seisukohti ja härra peaminister, ma olen väga mures selle pärast, mida on kuulda olnud teie poolt. Te räägite relvalisest, relva, relvalisest sekkumisest Araabia liiga liikmesriikide poolt ja teie riik on küll teinud avaldusi ÜRO resolutsioonide ja rahvusvahelise õiguse osas, siis tegelikult teie poliitika läheb ju nendele sõnadele vastu mulle ma küll ei saa aru, miks äh, Pärsia lahe koostöönõukogu riikidest just Katar selliseid sõnu peaks rääkima, kes, kes on olnud siiski enamus küsimustes väga sõnakas, äh, kui ta ei ole mitte midagi öelnud Palestiina kohta. miks te olete nii prominentset rolli äh, otsustanud mängida Pärsia lahe koostöönõukogus? Te olete sumuti, samuti maha surunud ähm, ka näiteks Bahreinis äh, meeleavaldused. kui äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsus äh, ründaks Katari selle eest, et teie väed oleksid Liibüas kohal, mida te siis arvate? minu riik osales muidugi ka Liibüas, aga mida teie arvate kogu sellest operatsioonist? jällegi ei kuule tõlgid, mida ütleb härra esimees, kuivõrd ta räägib ilma mikrofonita. sõna härra Tšanakile, suur tänu, härra esimees. Äh, olete teretulnud, äh, härra peaminister, mina oma fraktsiooni nimel tervitan teid siin. ma andsin muuseas Balkani Al Jazeerale just minut tagasi intervjuu. Äh, ma muuseas tunnustan teie riiki siis selle eest, et teie riigis on alguse saanud Al Jazeera telekanal, mis on nüüd ülemaailmne telekanal ja, ja sellest on väga palju kasu. Teie koduriik on Araabia maailmas väga prominentne ja Pärsia lahe koostöönõukogus samamoodi ja natukene tegelikult ähm, intrigeerib mind see, millist rolli Katar välisasjades mängib. loomulikult olete väga rikas riik, aga väga tillukene riik oma rahvaarvu ja, ja relvajõudude poolest ja mul on selline tunne, et teinekord olete te nagu Taaveti ja Koljati loos, kus te pingutate Äh, ja oma haardeulatust äh, kaugemale laiendada, kui see on teil võimalik. Äh, Liibüa puhul ei olnud teie poliitika väga edukas. Te saatsite relvi opositsioonijõududele. paljud nendest relvadest on nüüd nagu äärmuslaste käes ja väga palju on nendest relvadest jõudnud ka Sahelis Al-Qaeda jõudude kätte aga ma tahaksin natukene rohkem teada, milline on teie strateegiline lähenemine kogu äh, oma regiooni jaoks. kas teie meelest oleks vaja rohkem demokraatiat? mina olen alati ju uskunud äh, sellesse, mida nimetan, on õiglased monarhiad äh, Lähis-Idas, Araabia Ühendriikide monarhiad, mis on tõelised monarhiad, olid märksa vastupidavamad kui need valemonarhiad äh, nagu Al-Qada-, äh, nagu äh, Liibüas ja nii edasi ja kas on ka, äh, kavas teie riigis üle minna sellele mudelile, mis on võetud äh, Jordaanias ja võib-olla ka Marokos üle, ehk teisisõnu konstitutsionaalne monarhia, nii et ma tahaksin täpsemalt teada teie nägemusest Araabia kevade ja kogu piirkonna osas. Teist on väga kiiresti saanud äh, väga tõsine tegija selles piirkonnas. paar aastat tagasi veel oli teie positsioonid väga tagasihoidlikud, nii et me tahaksime lihtsalt teada, mis, mis tüüpi riik te olete? härra peaminister, teil on nüüd võimalus vastata. suur tänu, härra esimees. ma üritan jällegi rääkida araabia keeles ja üritan äh, need küsimused ja vastused äh, plokkides võtta. kui lubate, siis räägime Katarist, Süüriast ja Liibüast eraldi, nii et me võiksime kõikidele küsimustele vastused leida. ma tahaksin alustada sellest, et ütleksin, et kui me räägime Süüriast, siis äh, tuleb rõhutada ja välja tuua see, et olukord Süürias ainult äh, halveneb. ja see tähendab seda, et rahvusvaheline üldsus peab äh, sekkuma. Katar äh, ei ole mitte kunagi toppinud ennast teiste riikide siseriiklikesse asjadesse. Katar ei ole mitte kunagi üritanud öö, oma äh, seisukohti, oma huve peale suruda, kas regionaalsetes organisatsioonides või rahvusvahelistes organisatsioonides. keegi ütles, et Katar on äh, tillukene riik äh, väikese rahvaarvuga, aga me oleme äärmiselt ambitsioonikad, kui jutuks tuleb turvalisus meie piirkonnas ja julgeolek. meie üritame leida rahumeelsed lahendused regioonis äh, olevatele probleemidele, olgu need probleemid siis Iraanis või Süürias või olgu teemaks siis Iisraeli-Palestiina konflikt või, või mis iganes. niisiis me arvame, et meie maailma piirkonnas on terve rida probleeme, mis, mille lahendamine eeldab äh, sügavamat koostööd nii Araabia riikide tasandil kui ka maailma tasandil me jälgime arenguid Süürias, nii nagu jälgisime arenguid ka Liibüas. Katar ei ole Liibüa naaberriik, aga siiski, kui oli näha, et Liibüa valitseja kasutab tanke ja lennukeid omaenda rahva vastu, süütute tsiviilelanike vastu, kui me oleme tunnistajaks sellele, et tuhanded inimesed olid tänavatele tulnud, kuid sattusid äh, sellepärast vanglatesse, kui me nägime, kui brutaalne oli see äh, režiim massiliste meeleavalduste vastu, kui me nägime seda, et äh, süütud äh, tsiviilkodanikud hukkusid lihtsalt sellepärast, et nad nõudsid muutusi ja avaldasid meelt, leidis Katar, et on vaja sekkuda ja midagi ette võtta. Te ütlesite, et Katari sõdureid oli juba enne NATO Äh, rünnaku algust äh, Benghazis äh, baasides. see tegelikult ei ole õige, sellepärast et meil üldse polegi seitset tuhandet sõdurit Katari relvajõududes. nii et kuidas oleks võimalik meil siis saata seitse tuhat meest Benghazisse? aga Benghazis oli Süüria abi ja toetusstruktuur ja kui äh, ÜRO palus NATO-l sekkuda ja, ja loodi allianss, siis meie selle alliansiga omakorda liitusime, me lihtsalt tahtsime vältida seda, et veresaun Liibüas jätkub. kui langetati otsus äh, Pariisis toimunud konverentsil, äh, siis meie leidsime, et me oleme ometigi rahvusvahelise üldsuse lahutamatu osa ja kui rahvusvaheline üldsus äh, leidis, et vajalik on koalitsioon moodustada. sekkumiseks otsustasime meie selle koalitsiooniga liituda. meie peamiseks eesmärgiks tollal oli veresauna lõpetamine me kartsime seda, et selleks ajaks, kui ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni vastu võtab või otsuse vastu võtab, oleks Benghazi linn juba varemetes. nii et me tõesti tahtsime seda takistada ja sellepärast üritasime megi Liibüa rahvast aidata. selle abi tõesti Liibüa rahvas sai, aga sai läbi rahvusvahelise koalitsiooni, meil ei olnud Liibüas enne mitte mingisuguseid huvisid. ja Liibüas ei ole meil huvi ka täna. me oleme kulutanud tohutuid rahasummasid selleks, et abi äh, ja leevendust pakkuda äh, tsiviilkodanikele Liibüas. ja me kõik teame, et ei olnud sugugi lihtne Liibüa ametkondadega üldse mingisuguseid läbirääkimisi pidada. me ju teame, et äh, väga palju sekkus rahvusvaheline üldsus. nii et äh, ma ei arva, et keegi siin saalis võiks väita, et äh, tõsiasi, et režiim, Gaddafi režiim on kokku varisenud, oleks kahetsusväärne see diktatuur oli julm diktatuur, see oli julm ka teiste rahvaste vastu maailmas, see on ju olnud diktatuur, mis äh, vastutab paljude rünnakute eest, mis üle terve maailma korda saadeti. ja siis mainiti siin äh, islam, islami äh, grupeeringute esile kerkimist Liibüas. islam on lahutamatu osa meie ühiskonnas, teie olete demokraadid, meie austame Euroopa rahva vabadust valida endale juhid ja eh, liidrid. Egiptuse, Tuneesia, Liibüa rahva poolt valitud juhid peaksid samasuguse kohtlemise ja austuse osaliseks saama siitpoolt kui äh, need rahvad otsustasid äh, valida islamijuhid, siis äh, jah, tegemist on erakordse sündmusega ka meie riikides, see on esimest korda, kus meie riikides juhtpositsioonile islami liikumised asuvad, aga tegelikult oli see ju ikkagi rahva vaba tahe otsustada, kas need inimesed tulevad võimule või ei tule ja seda vaba tahet tuleb austada. me ei peaks kartma sugugi islamivalitsusi kui selliseid. me arvame, et kõik osapooled äh, ja kõik need, äh, ke-, keda on valitud demokraatlikult ametisse, on ära teeninud kõikide austuse, olgu nad siis islamierakondade liikmed või, või teised. nüüd aga Süüria. kui me peame valima režiimi või rahva vahel, siis äh, meie alati valime rahva. me ei saa olla nõus sellega, mis praegu Süürias toimub, me ei saa toetada süütute inimeste tapmist, me ei saa lubada seda, et inimesi röövitakse. me teame ju, et on terve rida algatusi, mis viimase kuue kuu jooksul on ette võetud Süüriga seoses. me oleme üritanud äh, rahumeelselt sekkuda selleks, et äh, jõuda Süürias kokkuleppele, seda kokkulepet vahendada ning äh, Süüria juhtkondadel pa-, äh, paluti teha koostööd ähm, araablastest äh, riigijuhtidega selleks, et äh, jõuda ühtsele positsioonile. kahjuks äh, kõik meie jõupingutused on läbi kukkunud. ja hoopis on Süüria üritanud pidevalt aega võita on äh, manööverdanud selleks, et jõuga asi lahendada. ja et vägivalla kasutamine oleks õigustatud. mina arvan, et Süüria rahvas on samuti ära teeninud meie toetuse, on äh, ära teeninud meie abi ja me tahaksime seda probleemi lahendada rahumeelselt. seda me oleme nõudnud korduvalt, selle poole oleme püüelnud seda kõike selleks, et paremini teenida ja kaitsta Süüria rahvast. aga probleem on selles, et äh, Süüria režiim on valinud hoopis äh, julma lähenemise, nad on oma rahva vastu saatnud tangid, äh, pommid, lennukid. ning me teame seda, et alguses olid ju Süürias ka revolutsioonilised liikumised rahumeelsed see oli nüüd juba kümme kuud tagasi, aga vaatamata jõupingutustele, mis on teinud me, mille on teinud meie riigid ja rahvusvaheline üldsus kokkuleppe vahendamiseks, on äh, liiva jooksnud, sellepärast et äh, riik äh, on veendunult praegu rõhumas oma rahvast. möödunud on, nagu ma ütlesin, kümme kuud ja inimesed on valmis ka valima vägivaldse lähenemisi neile tundub, et nende kannatused ei ole saanud Euroopas piisavalt kajastatust. ja meid ei huvita see, kas opositsiooni kuulub islamistlikke liikumisi või inimesi, kes Al-Qaeda ka lähedased on. aga ma ei arva, et see peaks olema põhjus, miks mitte midagi ei tehta Süüria rahva jaoks. ja ma ei arva, et islamistid peaksid saama sellise kohtlemise osaliseks ja et neid peaks äh, Euroopast nii pidevalt jälgima. me teame, et terve rida islamierakondi on saanud võimule paljudes moslemiriikides ja nad ei ole saanud Euroopa poolset tunnustust. näiteks Alžeerias ja ka teistes riikides, Palestiinas näit-, Palestiinas näiteks. kuid äh, tulen Süüria juurde tagasi. me ei taha äh, iga hinnaga valida Süüria puhul sõjaväelist sekkumist, me ei toeta sõjaväelist sekkumist, meie tahame aga äh, et ähm, Süüria rahval oleks võimalus äh, valida demokraatlikult äh, omale riigijuhid. meie toetame reforme Süürias, kuid me arvame, et reformiprotsess, see ei käivita kindlasti praegune režiim, vaid rahvas ise ja, ja rahva tungival nõudmisel minu meelest olukord Süürias praegu äh, on tõesti ähm, kehv ja loodetavasti siiski arengud võtavad sellise suuna, mida on, mille poole on püüelnud Süüria rahvas. nüüd need, kes on rääkinud äh, Süüria olukorrast ja on küsinud, et kuidas me võiksime Süüria probleemi lahendada äh, on ju täiesti selge, et humanitaarabi tuleb Süüriasse saata. Katar on äh, palju rääkinud sellest, et tuleb Araabia rahuvalvekorpus kokku panna, kes läheks äh, Süüriasse, lõpetaks verevalamise ja pakuks Süüria rahvale sellist humanitaarabi, mida neil on vaja. nii et kui meie käest küsitakse äh, rünnakutest, siis tegelikult me alati küsime, et miks me üldse sellist öö, sekkumist. meie käest küsitakse, miks me Süürias niimoodi huvitatud oleme, millised on meie varjatud huvid, meil ei ole üldse seal mitte mingisugust huvi, huvisid, me tahame lihtsalt äh, Süüria rahvast kaitsta ja toetada, neid päästa, me tahame leida Süürias sellepärast ummikust väljapääsu. ja enne kui lähen Iraani juurde veel, paluksin ma Euroopa Parlamenti olla natukene mõistvam Süüria küsimuses. ma ei arva, et Euroopa Parlament peaks sellele asjale lähenema ainult ühest vaatevinklist. tegemist on humanitaarkriisiga ja me peame midagi ära tegema. me peame saama, saatma sinna äh, rahuvalvajad ma ei nõua siin sõdurite ja, ja pommitajate ja tankijate äh, Süüriasse saamist. Äh, meie räägime rahuvalvejõudude saatmisest Süüriasse selleks, et need äh, verised sündmused, millest räägivad kõik telejaamad ja pilte näitavad iga päev, peaksid lõppema sellest ei ole üldse vaja pikalt rääkida, see on asi, mille osas äh, tuleb lihtsalt kokku leppida. ma tean, et kõikides organisatsioonides tehakse äh, tagatreplust äh, ja ma tean, et see on nii ka Euroopa Parlamendis, et siin on väga palju, kes oma huvisid tahavad kaitsta, kuid ma paluksin, et te läheneksite asjale siiski ratsionaalselt ja mõistlikult. nüüd Iraan, meie oleme igasuguse sõjalise sekkumise vastu Iraanis. meie toetame rahumeelset lahendust äh, Iraanis. Iraan on meie naaberriik ning Iraan on äärmiselt oluline meie piirkonna riik. meie tahame selle probleemi lahendada diplomaatilisel nagu ma ütlesin, me tahame jõuda lahenduseni Iraaniga läbi diplomaatiliste kanalite ja ma arvan, et see on ka kõige lihtsam lahendus kindlasti. nagu ma ütlesin, Iraan on meie piirkonnas väga suur riik, mängib väga tähtsat rolli. ja kui Iraani sõnad on tõsi, et nende tuumaprogramm on tsiviilprogramm, siis meil sellega probleeme ei ole, kuid kui see ei ole tõsi, siis tuleb jõuda mingisuguse otsuseni. aga meie eh, toetame tuumaenergia kasutamist, kui seda kasutatakse tsiviileesmärkidel. ja me kindlasti ei taha et äh, tuumaprogrammi eesmärgiks äh, oleks äh, relvastumise võidujooksu tekitada piirkonnas. kuid kui mingisugune lahendus leitakse, siis seda tuleks teha koostöös teiste piirkonna riikidega. ja nüüd tahaksin ma rääkida Katarist, minu enda koduriigist. ja see on pea, see on nüüd viimane punkt selles voorus tahan vastata küsimusele, mis esitati naiste olukorra kohta Kataris. Kataris on naisministreid ja naised osalevad ühiskonnaelus väga hoogsalt. meil ei ole Kataris mitte ühtegi poliitvangi muuseas. meil on äh, uus põhiseadus paigas põhiseadus, mis võeti vastu rahvahääletusel. nii et mitte valitsuse poolt võetud põhiseadus, vaid põhiseadus võeti vastu pärast rahvahääletust ja kus kõigil Katari kodanikul oli võimalus osaleda hääletusel. me üritame, me hoiame alal meediavabadust, mõttevabadust äh,, meil on äh, ametisse valitud ametnikud, esindajate kojad ning ähm, kaubanduskojad, kuhu on ka samuti valitud äh, ametisse inimesi. ja rääkides inimõigustest ja tööliste õigusest laiemalt, ma ütleksin, et neid äh, õigusi Kataris kaitstakse ja hoitakse alal Te viitasite äh, ühe organisatsiooni äh, raportile, mis on väga lähedal seisev organisatsioon ÜRO-le ja ka Euroopa institutsioonidele, aga ma ütleksin, et järgmisel aastal tuleb ametisse uus parlament, kelle liikmed on valitud ja seda on meie riigi juht lubanud. ja ma tahan teile kinnitada, et me tegeleme demokraatlike institutsioonide ülesehitamisega nii majanduslikus kui ka poliitilises sfääris. loomulikult, alati on võimalik kritiseerida Kataris osasid aspekte, kuid me oleme alati olnud äh, nõus äh, ära kuulama ka kriitilised seisukohad, sellepärast et kriitika võib viia asjade paranemi-, paranemiseni. ja loodetavasti ma nüüd jõudsin vastata kõikidele küsimustele, mis te esitasite, kui teil on neid veel, olen hea meelega vastama ka neile. jah, äh, härra peaminister, neli küsimust on veel kolleegidelt, kuid kolleegid, kui te olete nõus, siis pöörduksime kõik ühe minutiga ja kõigepealt esimesena annaksin ma sõna äh, proua Romerole suur tänu teile ja tere tulemast teile, härra minister, me hindame kõrgelt teie selgeid seisukohti Araabia liiga eesotsas ning teie jõupingutusi eh, rahumeelse liikumiste toetamiseks. kuid ma tahaksin küsida teie toetuse kohta salafistlikele liikumistele. Teil on olemas fond, mis toetab salafistlikke liikumisi ning äh, me ei tea isegi siin täpselt, kui suurest rahahulgast me räägime. ja kuidas te kontrollite seda, selle fondi kasutamist? probleem on selles, et salafistlikud liikumised on islamistlikud liikumised, kuid äh, neil on olnud ka suhteid eh, terroriliikumistega ja me ei tea praegusel hetkel, eh, kuidas nad, eh, kuida-, millised on nende suhted Liibüa rahvamiilitsed ja Saheli piirkonna rahutustega. see liikumine on pootliku iseloomuga väga-väga paljudes piirkondades ja näiteks nad, nad kiusavad taga Saituna ülikooli, kus Äh, üliõpilasi lihtsalt kiusatakse taga, üli, õppejõudusid, nad peavad täpselt teadma andma, äh, kuidas, milli-, nende, kuidas nad elavad, milline nende pereseis ja nii edasi. Äh, see ei ole meie meelest Euroopas abi demokraatiale. härra Vaigel. suur tänu, härra president ma ei hakka nüüd teid siin tänama või tervitama, jätan selle kõrvale. sooviksin öelda, et äh, olete teinud ära Al Jazeera austutamisega väga tubli töö. see on suur aken maailmasse. ma tahaksin paluda, et te kommenteeriks äh, Iisraeli-Palestiina konflikti. tundub, et see on äh, nagu Fata Morgana, see eriti puudutab see Iisraeli eh, eh, kolonistide, kolooniate ülesehitamist Palestiinas. me oleme nõus sellega, et on vaja demokraatlikke valimisi, meil oleks vaja äh, respekteerida ka Palestiina valimiste tulemusi, ma sooviksin, et seda kommenteeritaks, kommenteeriks. Euroopa Parlamendis äh, ei meeldinud eriti ähm, bah, äh, äh meile ei meeldinud Pärsia lahe äh, koostöönõukogus toimunud ette, ettekanne, mis puudutas vägede saatmist, see ei ole lahendus konfliktile härra peaminister, te rääkisite revolutsiooni põhjustest, ma olen teiega nõus, kuid ma tahaksin teada tulemuste kohta. revolutsioon on protsess, see on lõpetamatu protsess, kuid näiteks Egiptus on praegusel hetkel näide, mõned ütlevad, et noorem tahtsid rohkem eh, eh, rohkem vabadust, meil on nüüd rohkem poliitvange Mubaraki ajal inimesed tahtsid, tahtsid paremat, rohkem paremat sööki, paremaid majandustingimusi, kuid olukord aina halveneb, nii et teiste sõnadega, kuidas te iseloomustaksite üle olukorda Egiptuses ja kuidas te hindaksite olukorda Bahrainis, me eh, nagu te teate, eh, Bahraini revolutsioon äh, takerdus seoses sekkumisega ning siis palju õnne teile mitte ainult äh, edu eest Lähis-Idas äh, rahvusvahelise demokraatia raames, vaid ka mm, ja palju õnne ka edu pärast selles kaunis globaalses mängus, milleks on jalgpall. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Gestatten Sie mir auch eine kurze Bemerkung und Frage. Ersten. Suur tänu äh, mina tahaks teile ka esitada küsimuse, me tahaksime kuulata ära kõik arvamused ja siis me alles tekitame, otsustame arvata, me oleme väga tänulikud selle eest, et te jagate informatsiooni meiega, et me saame äh, siis äh, omapoolsete äh, järeldusteni jõuda. härra Rutšek rääkis Egiptusest Saksamaal äh, öeldi, et revolutsioon õgib oma lapsi. mulle tundub, et, äh, et Egiptuses Twitteri põlvkond äh, on kaotajate poolel Egiptuses praegusel hetkel. praegusel hetkel toimuvad Egiptuses väga murettekitavad arengud. ja nüüd Egiptuses on erinevad lääneriikide äh, E, fondid ja esindused, kes on raskustes, samas kui raha voolab sisse e, valimiste korraldamiseks Egiptuses ja väidetavalt see kõik on täiesti lubatud. ning e, see võib, võib tekitada probleeme pluralismi arendamises Egiptuses, kui me nüüd vaatame, mis toimub Süürias, siis kui me üritame Süüria režiimist kuidagi lahti saada. no ma olen väga tänulik sellest, mida Araabia liiga teinud on, kuid oleme mures näiteks kristlaste vähemuse pärast Süürias, sest nemad ka kardavad, et see, et diktatuuri kadumine võib nende huve, huvid tõsiselt ohtu seada me teame, et äh, see on äh, tekitanud, revolutsioon tekitas raskema olukorra Egiptuse kopti jaoks, see võib, sama võib juhtuda ka Süürias. Äh, nii et arengud võivad olla sarnased nagu Egiptuses, kuidas on meil võimalik selliseid protsesse peatada? et oleks Eh, võimalik eh, garanteerida kõigi õigused kõikides piirkondades. Ähm, äh, suur tänu teile, härra esimees. ma sooviksin vastata küsimusele, mis äh, esitati Bashar al-Assadi üle kohtu, mõistmise kohta Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt, kui sooritatud kuriteod on piisavalt tõsise iseloomuga, mis äh, on vajalik sellise, äh, sellise kohtuprotsessi käivitamiseks, seda peab tegema, on ju alla kirjutatud erinevatele kokkulepetele näiteks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu, Kriminaalkohtu ja Euroopa Liidu vahel ning eh, erinevad lepingud on sõlmitud juba paarkümmend aastat tagasi, see mis eh, puudutas eh, siis Pärs-, näiteks on Pärsia lahe riigid ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud kaubanduslepingud. meile on vaja suuremat regionaalset koostööd meil on vaja rohkem koostööd äh, Pärsia koostöönõukogu Euroopa Liidu vahel. mis puudutab terroriste, siis ma ei ole äh, just usuekspert, kuid äh, ma oleks väga õnnelik, kui mul oleks auannet kutsuda islamistlikuks. ja kui ma saaks olla nii-öelda see, kes järgib salafistlikku teed, sest salafistid olid meie esivanemad kes ähm, üritavad järgida äh, äh, meie prohveti õnnist-, äh, rahu olgu temaga. ühesõnaga, siin on suur segadus, ma rõhutan, ma ei ole spetsialist ja kui ma seda siin, sellest räägin, siis siis ma saan ainult öelda seda, mida ma ise usun vabandust, et ma segan nüüd omavahel araabia ja inglise keelt, eh, nagu inglise keel oli Briti koloonia, nii et me natuke räägime inglise keelt ka teise keelena. nii et kui me ei oska seda selgitada araabia keeles, siis me selgitame inglise keeles. niisiis on väga oluline segadust tekitada, ei saa öelda, et kõik, mis on islamistlik, on kriminaalne, sest see võib tekitada vastuseisimise, mis on täiesti eh, mittevajalik eh, ja planeerimatu. kuid eh, samas on vähemusi, kellele sellised vastuseisud on kasulikud, üritavad vastastikku seada ja kõik, mis on islamistlik ja kõik ja ülejäänud maailma väga ebaõiglane, et äh, mõningad äh, valitsused äh, on nimetanud ennast islamistlikuks valitsuseks ilma igasuguse õiguseta, meie leiame, et see, mida rahvas soovib, nii peab ka minema, kui nad soovivad islamistlikku valitsust, siis see on nende õigus. enamus araabia riigid on islamiriigid ja neil on, neis on vähemusi, nende õigusi tuleb kaitsta ja neid ei tohi kuidagi äh, rünnata. vähemustele tuleb garanteerida nende õigused, olgu nad siis kristlased või teised, sest nad on lahutamatu osa sellest riigist, kas Süürias või kusagil mujal, mõnes teises araabia riigis. nii et on väga-väga tähtis, et vähemusi ei eh, üritata ära kasutada oma huvide saavutamiseks nüüd eh, see, mis puudutab eh, Liibüa terroriorganisatsioone, ma arvan, et eh, pärast kaost, mis tekkis pärast neljakümne kahe aastase diktatuuri kokkuvarisemist, te võib-olla teate, et Egiptuses oli revolutsioon, Tuneesias oli samuti revolutsioon, kuid sellist kokkuvarisemist äh, ei olnud nagu Liibüas, sest on olemas riiklikud institutsioonid, mis äh, äh, säilitavad riiki sõltu, sõltumata sellest, mis muud toimub, tähendab, riigi struktuur kannatada ei saanud, kuid Liibüas institutsioone polnud, oli ainult üks inimene, polnud ka armeed, vaid oli lihtsalt rahvamiilits sellepärast ongi Liibüas praegu selline kaos ning nende riikliku ülemineku nõukogu peaks eh, Liibüa rahvaga kokku leppima, kuidas, eh, kuidas eh, riigi taastada, me toetame neid, nagu me neid varemgi oleme toetanud. on neid, kes teile võivad öelda, et, et on äh, Äh, on äh, konflikt islamistide ja mitteislamistide vahel, äh, nagu ma ütlesin, mõnedele inimestele sobib sellisest vastuolust rääkida, meie võtame tegevuse aluseks rahvusvahelised reeglid ja statuudid, nii et kes tegutseb seadusväliselt, peaks saama karistada, olgu ta moslem, juut või kristlane, sõltumata sellest, mis tema usk tema on me ei eh, tohiks reklaamida sõna islamist, me peaks tegema, tegutsema vastavalt reeglitele ja seadustele. on ju tõsi, et eh, revolutsioonid on toimunud üle aastate, me või võime mõelda näiteks eh, kas äh, oranži revolutsiooni peale Ukrainas või Twitteri revolutsiooni peale Egiptuses ning me näeme, et keskklass oli see, kes revolutsiooni eh, vedas ja need ei olnud vaesed ja töötud, sest äh, oli teatud äh, oli vastumeelsus, pahameel valitseva kliigi vastu Egiptuses on teada, kus, äh, et riikides, kus valitseb monarhia nagu Jordaanias või Marokos, on loomulikult teada, et ähm, riigi valitsus äh, on pärandatav, ma ei hakka monarhiaid eriti kiitma, aga meie oleme ka monarhia, kuid monarhiad üritavad läbi viia reformid ja olla rohkem kontaktis ähm, rahvaga, kuid vabariigis äh, see ei toiminud, selle üritati, üritati samuti teha pärilikku, nii-öelda pärilikku valitsust, Mubaraki pojal oleks pidanud võim minema, see ei olnud aktsepteeritav. minu meelest see, mis Egiptuses toimib, seda peaks tähelepanelikumalt jälgima Araabia riikide poolt. siin mainiti, et maksti salafistidele suuri rahasummasid, räägiti ka nende eelarvelisest toetamisest, meil ei ole sellist eelarvelist toetust salafistidele ega kellelegi teistele, on olemas heategevuslikud organisatsioonid, ametlikud organisatsioonid, nad koguvad annetusi ja neid annetusi ähm, jälgib Katari äh, keskpank ja seda, kui see kontroll toimub veel enne, kui see raha viib, jõuab riigist väljapoole. Nad eh, ehitavad mošeesid, koole, haiglaid, aitavad külasid üles ehitada. Need on heategevusorganisatsioonid nagu teilgi, need on olemas nagu need organisatsioonid, kus inimesed korjavad raha hea eesmärgi nimel ja meil on samamoodi, meil on olemas heategevusorganisatsioonid ja me ei toeta heategevusreeglite, heategevusorganisatsioonide reeglite rikkumist. islamis, äh, islamis öeldakse, et sul on oma äh, religioon, minul on oma, see on Kuranis äh, niimoodi kirjaks, see tähendab, et respekt, austus on väga olulisel kohal meie usus ja nüüd, äh, mis puudutab äh, siis Araabia ähm, koostöönõukogu, Pärsia koostöönõukogu vägesid Bahrainis, need olid Omaani väed, mis sinna läksid, äh, Omaani väed ning seda vastastikusel kokkuleppel, mis sõlmiti kolmkümmend aastat tagasi Pärsia lähe koostöönõukogu riikide vahel. meie eesmärgiks on säilitada eh, julgeolek, eh, seda ka ei tohi kasutada inimestevastaseks eh, rünnakuks ja on ka öeldud, et kui üks mõni liikmesriik palub nende jõudude poolt abi, siis tuleks see jõude ka kasutada, selle kohta on ka seadus, nagu teil on olemas NATO ka seotud seadus, meil on olemas seadus, mis seda jõu kasutamist Äh, äh, reguleerib, ma ei kaitse jõu kasutamist, kuid ma rõhutan, et äh, et sa, et need väed saadeti Bahraini riigiasutuste kaitsmiseks, see ei tähenda seda, et Bahrainis ei ole probleeme, Bahrainis on kindlasti probleeme olemas ja riik tunnistab seda probleemi. riik üritab seda probleemi võimalikult kiiresti eh, kiiresti eh, lahendada, et et, et probleem eh, kahe eh, elanikkonna rühmituse vahel jätkub. on ka rahvusvaheline raport selles küsimuses vastu võetud ning kes reegleid rikub, läheb uurimise alla, on oluline teada, et stabiilsus selles piirkonnas ja äh, välisriikide sekkumine, äh, riik, välisriikide poolne sekkumine on täiesti olemas, te peate üritama aru saada, mis seal piirkonnas tegelikult toimub, peame teadma ka seda, mida sealsed elanikud tegelikult tahavad, me peame Äh, see, olema dialoogi valmis, olema rahumeelsed ning äh, äh, prints on öelnud, et reform peab toimuma rahulikult, olgu see siis alt üles või ülevalt alla toimuvad reformid. ma loodan, et ma vastasin teie küsimustele, ma ei ürita küsimustest kõrvale hiilida, isegi kui on tegu piinlike küsimustega. ja siis, eh, mis nüüd puudutab eh, usuvälisi vähemusi, siis Egiptuses, selles oli, ah, Palestiina oli veel küsimus. mis puudutab Palestiinat, eh, siis nagu te teate, on see teema, mis tuli ka Julgeolekunõukogu ette meie üritame leida eh, selle probleemi rahumeelset lahendust, kuid eh, me peame, peame tagasi eh, juurde, kuuekümne seitsmenda aasta piiride juurde, me, sest vastasel korral pole probleemi võimalik lahendada, vaid see laieneb edasi järgmistele põlvkondadele see on probleem, mis on äh, väga erinev kõigest muust, millest me siin rääkinud oleme. näiteks äh, Iisraeli äh, naabrid on muutunud, Iisrael peab sellest aru saama, Araabia riikidel on samuti avalik arvamus, millega nad peavad arvestama, sellega seoses ma eeldan, et kui see probleem jätkub, siis äh, Äh, on see äh, tõesti nagu viitsütikuga pomm, me peame, üritame leida rahumeelset lahendust, äh, mitte sellist, nagu iisraellased seda tahavad, vaid vastavalt rahvusvahelistele reeglitele, aitäh. يتكلم عن إذا كان ممكن توقيع اتفاقية جماعية عن الجوي keegi rääkis siin lepingu allkirjastamisest, et avada siis nii-öelda õhuruum Pärsia lahe kohal koostööst Euroopa Liidu ja meie piirkonna vahel. see tõesti aitab kaasa sellele, et et suurendada turismi, pakkuda rohkem reisivõimalusi, tutvumisvõimalusi, kontaktivõimalusi inimestele, ehk tõesti on tegemist ääretult positiivse lepinguga. ja kindlasti selle sõnumi annan ma edasi oma Pärsia lahe nõukogu kolleegidele. president, tänan, et te tulite palju tänu teile, austatud peaminister, palju tänu, et olete täna tulnud siia ning osalenud äh, arvamuste vahetusel. Äh, ma loodan, et me jätkame omavaheliste suhete parandamist, et meil on endiselt võimalus saada kokku ja asju arutada Mm, arutada ka mm, rahvusvahelisi küsimusi ja küsimusi, mis meile vastastikku huvi pakuvad. ma loodan, et teil on ees meeldiv viibimine siin Brüsselis ja et te, soovin teile ka turvalist koduteed. tänu veel kord!